ja nüüd saab sõna proua Mägerini lõppsõnaks, palun. Thank you very much. aitäh, härra esimees. ma vabandan, sest ma mõistan, et ma olin ainukene, kes äh, kuulamisel ei äh, saatnud äh, avasõnade või sissejuhatuse kohta kirjalikku teksti ei teile ega ka tõlkidele, sest ähm, siis te näete, et äh, tegelikult ei ole mul nagu lõppsõnale väga pikalt midagi ütelda, ma teen väga lühidalt. ma tahaksin teid kõiki südamest tänada selle kolme tunni eest, mis te olete mulle andnud, need on olnud mulle hindamatu väärtusega need kolm tundi selleks, et saada valmis äh, tööga alustama, juhul kui te mind kinnitate. niimoodi ma sain natukene rohkem aimu teie prioriteetidest äh, ja teie seisukohtadest. ma leian, et äh, meil on väga suur potentsiaal tulevikus koostööd teha. ma imestan, et ei esitanud, et ei esitatud äh, küsimusi selle kohta, millised suhted saavad mul olema teie komisjoniga, parlamendiga ja ma kasutan võimalust ja ütlen seda. küsimustikus olen ma sellele juba väga palju tähelepanu äh, pööranud. aga ma tahan üritada olla nii palju kohal kui vähegi võimalik teie töödes. üks küsimustest oli äh, et me peaksime enne ahveti ja pärast ahveti kohtumisi kohtuma. minu arvates on väga mõistlik, kui me enne ahveti eh, koht-, koosolekuid eh, sest eh, siis me saame välja töötada ühtse seisukoha ja ühtse nägemuse, sest kindlasti on kõikidel institutsioonidel oma lähtekohad, aga minul on väga huvitav teiega kohtuda enne sest äh, järeltegevusena oleks võib-olla parem arutada tehnilisi küsimusi äh, sekretariaadiga nende otsuste kohta, mis tuleb vastu võtta. ja mina tahaksin ka erikomisjoni ka kohtuda, ma tean, et äh, teil on väga palju, palju võimalusi infole ligi pääseda, me saame edasi teha tööd struktureeritult ja tõhusalt ja ei tõstatatud siin ka ühte küsimust, aga mis ähm, see ase, asendajate küsimus, asetäitja küsimus, see, äh, sellest siin praegu ei räägitud, aga Juncker ja asepresidentide puhul tahaksin mina paluda nii volinik Hahnil ja ka teistel mind asendada, juhul kui see peaks vajalik olema ja see peaks olema mitte ajakavapõhine, vaid pigem sisulisest küljest, ähm, sisulise küljega seotud olema ning äh, ma tahaksin kindlasti äh, parlamentaarse diplomaatia osas väga palju ära teha, ma olen, mul on siin väga palju kogemusi ja ma hindan seda külge väga ning samuti ma tahaksin küsida, juhul siis, kui minust saab äh, kõrge esindaja, äh, tahaksin ta-, tahaksin seda, et me saame seda protsessi koos läbida. sest äh, ma mõistan, et teie väärtustate seisukohtade vahetusi delegatsioonide juhtidega, eriesindajatega ja minu jaoks oleks äärmiselt hea see, selle tööga edasi minna, sest minu arust see on väga oluline eh, suhete sõlmimine ja, ja selle tagamine, et komisjonil oleks äh, siis andmeid ja teavet selleks, et oleks siis ehitada üles ühine strateegiline töö ja nagu ma alguses ütlesin, siis mina leian, et äh, välisteenistus peaks jääma välistegevuse puhul keskpunktiks äh, erinevate institutsioonide vahel, ma mainisin siin siis ka Euroopa Parlamenti. lõpetuseks tahaksin ütelda, et ka tänaõhtune arutelu on näidanud, et meie ees on väga suured väljakutsed. esimeses lauses äh, ma vist ütlesin, pärast augusti lõpu ülemkogu et ma olen täiesti teadlik äh, sellest, et väljakutsed on väga suured ja päev-päevalt ma ju näen, et need väljakutsed on veelgi suuremad, kui ma alguses arvasin. aga meil on viis aastat äh, nende väljakutsetega tegelemiseks ja me peame panema äh, paika sellised väga kõrged ootused, tee peal saab neid ootusi ju natukene alandada, aga me peame alustama suurelt mõeldes me peame tegema meeskonnatööd erinevate osapooltega Euroopa Liidus. ja me peame panema paika head töömeetodid. meil peab olema tugev poliitiline tahe ja loodetavasti ka eh, liidri positsioone ning loodetavasti mina saan kaasa aidata nende eesmärkide täitmisel. juhul, kui minust saab kõrge esindaja, siis ma loodan väga palju teie toele ja teiega koostööle. nagu ma ütlesin, minu jaoks ei ole see kohustus, see on minu poliitiline huvi, sest ma tean, et parlamendis paljud asjad, mida, millest mina täna rääkisin, saavad täieliku toetuse, aitäh! Mogherini. proua Mogherini, kallid kolleegid, ma tahaksin teid tänada. me olime võrdlemisi täpsed oma ajakavas. ma tahaksin tänada äh, ka äh, selle eest, äh, mis on kirjalikult esitatud ja ka selle eest, mida te just ütlesite suuliselt, kuidas me äh, saame parandada koostööd siin kojas teiega, äh, seda selleks, et äh, parandada kontrolli võimalusi selleks, et oleks võimalik eksante konsultatsiooni strateegilise dokumentide valdkonnas tagada ja et oleks teabevahetus ka salastatud dokumentidega seoses. Äh, ma usun, et need küsimused, mis on seotud äh, välisteenistuse struktuuriga, äh, on väga olulised, neist ka räägiti siin. oluline on, oluline roll on kokku kokkulepetel, äh, äh, need tuleb ka ellu rakendada ja kontrollida tuleb seda, ähm, mil määral äh, see kõik ettenähtule vastab. nagu näiteks üks kolmandik, üks kolmandik, üks kolmandik küsimus äh, see, mis puudutab äh, lähedatud riiklikke eksperte ja neid puudutavaid küsimusi. Äh, lisaks sellele on kriisijuhtimisstruktuuridega äh, seotud küsimus. ka sellest võib veel rääkida ja oluline on Euroopa Parlamendi komisjoni välisteenistuse ja nõukogu vahelised äh, suhted äh, ja nendevaheline sünergia. oluline on ka see, et me suurema meeskonna vaimu institutsioonide vahel välja töötame ja ma usun, et teie valmidus äh, komisjoni ja asepresidendida tegutseda on siin oluline ja see toob kaasa ka selle, et äh, muudatused saavad aset leida ka nõukogus. ma tahaksin tänada teid äh, selle eest, et te nende küsimustega olete tegelenud. ma usun, et me peame veel äh, küsimusi arutama. me peame eelarvelised küsimused paika panema siin puudutati ka mõnedes küsimustes seda teemat. oluline on see, kuidas rahalisi vahendeid paremini kasutada Äh, selle taustal, et need reeglid, mis on ka meie poolt äh, paika pandud, on mõnikord liiga bürokraatlikud. suur aitäh äh, küsimuste esitajatele ka ja ma arvan, et ükski küsimus ei jäänud vastuseta. ma loodan, et sellest kõigest tõusetub koostöö kui kogu komisjon äh, kinnitatakse ja ma usun, et äh, see kõik äh, võib meid viia väga hea koostööni. homme hommikul kell üheksa, kell üheksa on meil laiendatud juhatuse kohtumine ja siis me tegelema selle dokumendiga, mis me koostame siis hindamiseks. suur aitäh teile ja kena õhtut kõigile!